suur tänu küsimuse esitajatele ja ka teistele. suur tänu, kolleegid, suur tänu, härra volinik. arutelu on lõppenud. jätkame homme kell kaheksa kolmkümmend